et meil ei ole vabara mikrofoni vooru ja samuti sinise kaardi küsimusi ei võeta vastu. ning nõukogu nimel saab sõna proua Zanda Kalnina Lukasevitša, palun. Äh, lugupeetud äh, härra president, lugupeetud parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad enne kui asume arutama seda päevakorrapunkti, tahaksin ma teie tähelepanu juhtida sellele, et tegemist on viimase täiskogu istungiga enne, kui Läti lõpetab eesistumise ning samuti on kahekümne neljas juuni Lätile väga tähtis päev, sest me tähistame siis jaanipäeva. ja kuna me seda päeva tähistame ja see on meile oluline, räägin ma läti keeles. sellega tähistan ühtlasi meie viimast täiskogu istungit Läti, eh, nagu siis juba ütlesin, on eesistujana viimast korda täna siin täiskogu istungil ja eh, samuti on tänane päev tähtis sellepärast, et kohe algab erakorraline, eh, kohe hakkab Euroopa Ülemkogu ja seetõttu peame arutama seda, millest seal homme ja ülehomme räägitakse. Euroopa Ülemkogu päevakord on väga tihe, kogunevad riigipead, kes peavad arutama rändeküsimusi, julgeolekuküsimusi ja samuti majandushaldust kuid enne, kui ma sellest teile põhjalikumalt räägin, tahaksin teid teavitada ka ühest äh, mitteametlikust äh, kohtumisest, mille pidasid Eurotsooni riikide valitsusjuhid ja riigipead ja kelle kutsus erakorraliselt kokku härra Donald Tusk. selle erakorralise kohtumise eesmärk oli tuua selgust äh, Kreeka küsimusse. riigipead vahetasid niisiis mõtteid selle üle, mis Kreekas toimub ja vaatasid, kuidas on edenenud läbirääkimised Kreeka ja rahvusvaheliste laenuandjate ning võlausaldajate vahel. sellel kohtumisel tahtis Donald, Donald Tusk muuta olemasolevat äh, dünaamikat äh, ja anda sellele protsessile uue impulsi. seega õnnestus, sest härra Tusk ütles, et vastavalt rahvusvahelise kogukonna esialgsele visioonile on Kreeka nüüd astumas samme õiges suunas. väga oluline on, et Kreeka lubadustele järgneksid ka reaalsed teod. Kreeka peaminister ja rahvusvahelised võlausaldajad teevad nüüd tihedat koostööd selleks, et täna õhtul toimuval Eurogrupi kohtumisel õnnestuks jõuda ka mingite tulemusteni ning viidaks lõpuni see töö, mida on tehtud Kreeka reformikavaga siis on võimalik, et homsel ülemkogul see kava esitatakse ka riigipeadele ja valitsusjuhtidele. nüüd äh, tulen täpsemalt äh, tagasi Euroopa Ülemkogu päevakorra juurde ja alustan esimesest küsimusest, milleks on äh, sisseränne. sisserände küsimused on kahtlemata ühed kõige olulisemad asjad, mida homme ülemkogus arutatakse me kõik teame väga hästi, et juba aprillis kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse võtta erakorralisi meetmeid selleks, et takistada ähm, edasiste isikute hukkumist Vahemerel ja et takistada ka inimkaubitsejate tegevust. paljud inimesed, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmed, asusid äh, seisukohale, et Euroopa Ülemkogu ei teinud piisavalt ma tahaksin juba siinkohal öelda, et tegelikult ei olnud see ka Euroopa Ülemkogu ülesanne. Euroopa Ülemkogul ei olnud kuidagi võimalik aprillis lahendada kõiki rändega seonduvaid küsimusi ja probleeme. peale selle on see olukord nii keeruline, et seda ei saagi kiiresti lahendada ning pikaajalise lahenduse võib leida ainult siis, kui meil on sihtmärgistatud holistiline terviklik lähenemisviis ja selline strateegia, mida hakatakse järk-järgult ellu viima homme arutatakse Euroopa Ülemkogus uuesti rändeküsimusi ja täpsemalt just nimelt seda, kuidas strateegiat rakendada. aprillikuust on möödunud äh, kaks kuud ning äh, Ülemkogu, äh, nõukogu, vabandust, nõukogu ja parlament on omalt poolt samuti neid küsimusi arutanud, neid on arutanud ka Euroopa Komisjon ja välistalitus ning esitatud on teekava. see esitati eesistujariigile ja selles teekavas on näha, millised ettepanekud Euroopa Ülemkogu aprillis äh, tegi ja mismoodi neid ettepanekuid saab rakendada nõukogu on asunud rändepoliitika erinevate aspektidega töötama ja on asunud äh, välja kujundama ka äh, täpsemat rakendusstrateegiat homme pühendab Euroopa Ülemkogu tähelepanu ennekõike kolmele aspektile. esiteks äh, tagasisaatmine, teiseks äh, lõimimine äh, ja vastuvõtt ning kolmandaks koostöö vastuvõtvate riikide ja nende riikidega, kust pagulased on pärit või ebaseaduslikud sisserändajad on pärit ja ka transiitriikidega. see tähendab seda, et meil on terviklik lähenemisviis, mille abil kaitstakse neid isikuid, kes tõesti kaitset vajavad ja väärivad. kuid teisest küljest ei ole sellest üksi küllalt, sellepärast et meil on vaja ka tõhusat tagasisaatmispoliitikat ja süsteemi nende isikute jaoks, kes on ebaseaduslikud sisserändajad tegemist on keerulise teemaga, millest komisjonis on palju räägitud ja on räägitud ka sellest, kuidas pagulasi ümber paigutada. eile arutati seda üldasjade nõukogus ning äh, leiti, et äh, tegemist äh, on suure probleemiga, millel on vaja tasakaalustatud lahendust. ühest küljest peavad kõik andma vastutust ja olema solidaarsust, aga teisest küljest tuleb äh, ka äh, välja töötada vastav rändepoliitika. ministrid äh, käitusid üldiselt solidaarselt ja leidsid, et tuleb leida mingisugune lahendus rändevoogude haldamisele. meil on vaja adekvaatset mehhanismi, mille abil me suudaksime lahendada täiesti erakorraliste mõõtmetega probleemi ja mis aitaks ähm, abi pakkuda nendele riikidele, kes esimesena pagulased vastu võtavad. kuid teisest küljest on aga teatud poliitilised ja tehnilised äh, küsimused, sest Euroopa Liidu liikmesriigid on erinevatel seisukohtadel selles osas, mida peaks Euroopa Liit tegema, mida peaksid tegema kõik äh, konkreetsed liikmesriigid. seda enam peab Euroopa Ülemkogu äh, homme neid küsimusi arutama ja äh, hiljem siis informeerima avalikkust vastu võetud otsustest me loodame, et ähm, sellest äh, sünnib lõpuks tasakaalustatud lähenemisviis ning rõhutan veel, et kiireid lahendusi sellele küsimusele tegelikult ei ole. Äh, me saime teada, et Ungari on ühepoolselt äh, lõpetanud Dublini süsteemi rakendamise. ühepoolne tegutsemine ei ole mingi lahendus, vaja on dialoogi ja koostööd, koos tegutsemist ning äh, AKI äh, kommunateeri ühist rakendamist ainult siis, äh, kui seda tehakse, on meil võimalik leida mingisugune lahendus. nagu ütlesin, on kõige olulisem leida terviklik ja holistiline lähenemisviis, mida kõik ühtemoodi rakendavad. ainult siis saame me pakkuda abi lühiajaliselt ja leida ka pikaajalise ja kestva lahenduse on selge juba tänase seisuga, et rändeküsimused on meie päevakorras veel pikka aega ning et me peame tegema intensiivset tööd ka pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu on oma koosolekud lõpetanud. teiseks tahaksin rääkida julgeoleku küsimustest, mis on teine tähtis teema Euroopa Ülemkogu päevakorras. rääkida tuleb nii sisejulgeolekust kui välisjulgeolekust, võttes arvesse seda, millised äh, uued väljakutsed Euroopa Liidu ees seisavad. Euroopa Liit on muutunud, äh, sest muutunud on maailm ümber selle liidu ja me elame väga äh, Äh, keerulises äh, geopoliitilises situatsioonis. Euroopa Ülemkogu käsitleb nii sisejulgeolekut äh, kui ka välisjulgeolekut ning Läti eesistumise ajal on nende küsimustega samuti väga põhjalikult tegeldud. kuueteistkümnendal juunil kaks tuhat viisteist kinnitas nõukogu Euroopa uue sisejulgeolekustrateegia ning Euroopa Parlament oli samuti sellesse panustanud ja me arvestasime sellega me oleme aru andnud äh, sellest, mismoodi sisejulgeolekualane töö kulgeb, me oleme rääkinud sellest, et pädevad asutused vahetavad infot ning alates esimesest juulist kaks tuhat viisteist on Euroopa äh, Liidul ka toimiv üksus, milles vahetatakse teavet internetis liikuva info kohta kuid äh, sellest hoolimata on meil vaja tugevdada julgeolekut ka välispiiridel me peame töötama äh, reisijate infoalase direktiiviga ja äh, me oleme me oleme palunud Euroopa Parlamendil uuesti üle vaadata oma seisukoha, et alata saaksid uued kolmepoolsed läbirääkimised. nii nagu rändeküsimustes, nii teeb ka julgeolekuküsimuses eesistujariik koostööd välistalitusega ning esitab Euroopa Parlamendile ettekande selle kohta, mida on tehtud seoses terrorismivastase võitlusega. peale selle kavatseme me pidada äh, põhjalikke läbirääkimisi ka ühtse julgeoleku ja välis- ja kaitsepoliitika äh, üle. aastal kaks tuhat kolmteist detsembrikuisel ülemkogul võeti vastu ka vastav strateegia, kuid olukord on nende pooleteist aasta jooksul suuresti muutunud. tähtis on seetõttu teada, et me oleme alustanud uue operatsiooniga Vahemerel uniform, uniform Med ja e, see on osa uuest strateegiast. Euroopa Ülemkogu palub e, kõr-, kõrgetasemelisel esindajal e, välja töötada ja ette valmistada esitamiseks uue strateegia ning seejärel siis töötatakse välja ka strateegiline teatis, sest üks osa tööst on ju ka teavitamiskampaania eile jätkasid liikmesriigid arutelusid üldasjade nõukogus selleks, et leida võimalusi Euroopa strateegilise kommunikatsiooniprotsessi tugevdamiseks. me leiame, et kõige olulisem on koostöö, sellepärast et tekkinud on ka uued hübriidsõja ohud, hübriidründe ohud ning seetõttu võttis üldasjade komisjon, üldasjade nõukogu, vabandust, juba kaheksateistkümnendal mail vastu omapoolsed soovitused selleks, et riigid saaksid paremini vastu seista hübriidohtudele. seda asja arutame me uuesti enne kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõppu ja arvame, et Euroopa Ülemkogu äh, teeb muuhulgas ettepaneku mobiliseerida üle-euroopalised äh, rahastamisvahendid äh, nende ohtudega tegelemiseks kindlasti käsitletakse neid teemasid ülemkogul ka edaspidi regulaarselt. lugupeetud daamid ja härrad, homsel ja ülehomsel ülemkogul kavatsetakse arutada ka majandushaldust puudutavaid küsimusi. esialgsed majandusnäitajad on ähm, pisut paremad, leitakse, et majandus võiks kasvada üks koma kaheksa protsenti keskmiselt Euroopa Liidus Ehm, järgmise aasta jooksul, mis tähendab seda, et majandus võiks taastuda isegi kahe koma ühe protsendi ulatuses. ka töötuse määr on langemas ja see on iseenesest positiivne, need positiivsed ilmingud tulenevad ennekõike välismõjudest ja ka ehm, Euroopa-siseselt rakendatud poliitikast, kuid see on alles algus, sellest ei piisa. tuleb tagada, et majanduskasv oleks jätkusuutlik ja pikaajaline iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise tsükkel ehk Euroopa semester, mis just äh, lõppes, on, äh, on protsess, mille käigus tuuakse välja kolm prioriteeti, investeeringud, struktuursed reformid ja vastutustundlik äh, käitumine. Need prioriteedid tähendavad seda, et igale liikmesriigile on antud äh, soovitusi, mida nad peaksid äh, järgima ning äh, üldasjade nõukogu tehniline probleem. tulguaimu, et kas noteekt riidiks adressinaats? ma saan aru, et praegu on süsteemis mingisugune tehniline viga no,. <laughs> me äh, kontrollime, kas te kuulete praegu Inglise kanalit normaalselt. sellisel juhul me saame jätkata. see oli tehniline viga, mis nüüdseks on kõrvaldatud. ignorisi tā jaunajā pilnveidotajā veidolā. niisiis Euroopa semester. kontrollime veel kord tõlget n'y a pas de français No. No, no, detto no. Il problema è nella cabina lettone, quindi. Läti kabiinis, kus tõlgitakse inglise keelde, on mingi tehniline rike. kas te nüüd kuulete mind? kas nüüd on tõlge olemas? Please. Godātie deputāti, kā jau es minēju ekonomikas pārvaldības jomā lugupeetud eh, daamid ja härrad, niisiis tahtsin ma rääkida prioriteetidest, mis eh, Läti eesistujal olid. me soovisime, et me saaksime edukalt eh, rakendada Euroopa semestrit tema uues vormis. see tähendas seda, et viidi läbi ja avaldati analüüs iga riigi kohta eraldi ning rohkem tähelepanu pöörati riigispetsiifilistele soovitustele. see toob kaasa struktuursete reformide parema rakendamise. struktuursed reformid on väga olulised selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimelisem ning et Euroopa majandus suudaks äh, üle elatud kriisist taastuda. Läti eesistujana on omalt poolt Äh, andnud äh, hea aluse selleks, et me saaksime regulaarselt arutada struktuursete reformide läbiviimist ning äh, nõukogu on teinud palju selleks, et luua eeltingimused pikaajaliseks ja jätkusuutlikuks majanduskasvuks. ma tahaksin siinkohal tuua mõned näited. kõigepealt rekordiliselt lühikese aja jooksul saime me kokku leppida Euroopa strateegiliste investeeringute fondi loomises ja ma tänan südamest Euroopa Parlamenti ja komisjoni nende suurepärase töö eest, sest just nende töö tõttu saame me ilmselt täna õhtul positiivse hääletustulemuse. peale selle on nõukogu kuue töökuu jooksul pühendanud väga palju tähelepanu ka sellele, et täielikult ära kasutada ühisturu potentsiaali ja vähendada turutõkkeid ning kaasa aidata ka digitaalse ühisturu lõpuleviimisele. me kõik teame, kui palju probleeme on seotud äh, sellega, et kui me digitaalajastut äh, ära ei kasuta, siis kaotame nii majanduskasvu kui konkurentsivõime. digitaalsed tehnoloogiad on eriti olulised siis, kui me mõtleme innovatsioonile seoses majanduskasvuga ning äh, üldasjade nõukogu ministrid arutasid ka seda digitaalse ühisturu äh, agenda tähendab seda, et me peame äh, digitaalsetele küsimustele rohkem tähelepanu pöörama, seda teeb ka ülemkogu homme ja arutab, millised tõkked sellel turul praegu on. me eeldame, et Euroopa Ülemkogu annab omalt poolt äh, uue tõuke sellele, et kõige tähtsamad õigusloomelised aktid kiiresti vastu võetud saaks ja see aitele. Läti eesistujana teeb omalt poolt kõik võimalikku selleks, et saavutataks edasiminek eh, ka andmekaitse telekommunikatsioonituru eh, võrgualase teabe ning eh, võrguturvalisuse osas. ning loomulikult kavatseb Euroopa Ülemkogugi pöörata tähelepanu just Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu lõpuleviimisele. teisel juunil kaks tuhat viisteist tuli välja eesistuja raport, ning Euroopa Ülemkogus toimub äh, selle kohta ka äh, esmane debatt ning äh, seejärel võtab eesistumise üle Luksemburg, kes jätkab tööd nende küsimustega, kõigi nende küsimustega, mis selles raportis kirjas on. selles raportis tuuakse välja ka erinevad soovitused selleks, et majandus- ja rahandusliitu paremini hallata ning homme kogunevad riigipead ja valitsusjuhid neid küsimusi arutama ma ei tahaks praegu väga põhjalikult rääkida sellest, mida nad homme arutavad, ma ei, mul ei ole aega sellest praegu rääkida detailselt, kuid on selge, et homme kuuleme me häid mõtteid selle kohta, kuidas muuta Euroopa Liit jätkusuutlikumaks ja viia teatud struktuurid lõpule. ma rõhutan lõpuks, et meil on vaja teha palju tööd ka selleks, et saavutada äh, Mm, tõeline ühtekuuluvus, sellepärast et Eurotsooni liikmesriikide vahel on suured lõhed, need riigid on väga erinevad ning ka see võib Euroopa Liitu ohustada. lugupeetud daamid ja härrad, te näete isegi, et Euroopa Ülemkogu päevakord on äärmiselt pingeline, seal on mitmeid väga tähtsaid ja päevakajalisi teemasid, mina aga olen siin selleks, et kuulata teie kommentaare, teie tähelepanekuid ning jään suure huviga ootama meie debatti, aitäh! aitäh, eesistuja! nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esimene asepresident härra Timmermans. Euh, aitäh, härra president, äh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud äh, parlamendisaadikud. Junckeri on äh, viiendal juunil eelmisel aastal siin parlamendis käinud ja on öelnud, et tema esimeseks missiooniks on ehitada sillad Euroopasse. aga Euroopas sildade ehitamine ja on äärmiselt suur euroopalik äh, ülesanne ja seetõttu äh, täna oleks ta tahtnud täna siin teie hulgas olla, aga äh, ta üritab praegu ehitada sildasid praegusel hetkel just Kreekaga. mida me siis viimastel kuudel, viimastel päevadel oleme teinud Kreeka teemadel sildade ehitamisel? Euroopa Liit ei ole Äh, veel valmis kõiki välja, äh, kedagi välja jätma, meil on vaja dialoog ja see dialoog peab põhinema üksteise mõistmisel ja vastastikusel lugupidamisel, aga see ei ole alati lihtne. see ei ole ta-, selline lihtne, äh, rahulikult voolav jõgi ja meil on vaja ehitada see sild üle selle mässava jõe ja meil on vaja kokkuleppele jõuda sel nädalal Kreeka teemadel aeg äh, on kannul ja me peame lahendused leidma, meil ei ole võimalik seda küsimust enam edasi lükata. me peame vaja, äh, vastama Kreeka vajadustele, Kreeka kannatab ja komisjon ja president Juncker mõtleb just Kreeka peale, nendega Kreeka kodanikega me ehitame koos äh, oma lahendused selleks, et äh, sotsiaalset ebavõrdsust kõrvale hoida, selleks, et meil oleks tugev äh, alustala, millele ühiskond saaks põhineda, selleks, et majanduskasv ja töökohad oleksid olemas ja meie võtame endale vastutusele eurorühm, Kreeka valitsus, Euroopa Parlament, IMF, Euroopa Komisjon teevad seda kõik üheskoos. me kõik võtame endale vastutuse selleks, et Kreeka saaks uue alguse, et äh, seal on, äh, riigis oleks majanduskasv, töökohtade arvu suurenemine ning äh, me peame seda kõike saama ka Euroopa fondide abil. sellest hetkest alates meil kõik tingimused on täidetud, on komisjon valmis aktiveerima või siis pigem võib öelda reaktiveerima kolmkümmend viis miljardit eurot Euroopa Liidu eelarvest selleks, et toetada Kreekat ning äh, Juncker pakub välja lahendusi selleks, et äh, lihtsustada ka struktuurifondide absorbeerimist ning selleks, et koheselt võtta kasutusele eelfinantseerimine ehm, väga suurte summade ulatuses, selleks et investeerida Kreeka reaalmajandusse me saame ainult üheskoos leida vastuvõetavaid lahendusi, mis sobiksid kõigile ja me oleme kindlad, et ka ülemkogul leitakse vastavad lahendused järgnevate päevade jooksul. sildade ehitamine, see on see, millele me peame oma jõupingutused koondama selle ülemkogu ajal kõigepealt äh, tuleb käsitleda sisserände küsimusi päris kindlasti, nõukogu esindaja juba rääkis sellest, sest äh, siinkohal saab Euroopa välja näidata oma solidaarsust. see teema, sisserände teema on just selleks äh, oluline. olin eilsel tippkohtumisel ja üllatuslikult ma märkasin, et mõned liikmesriigid nõuavad solidaarsust, aga samas on nad üsna tõrksad, kui neilt soovitakse solidaarsuse väljendamist me oleme kõik nõus, et peab ütlema, et meil on tegemist kiireloomulise te küsimusega, millega reageerida eh, majanduskriisile ja sisserändekriisile. ja seda tuleb teha ühel moel või teisel, sest eh, me kõik varem eh, või hiljem oleme nende küsimustega silmitsi ning ähm, see kiireloomulisus seisneb selles, et me peame jõudma kokkuleppele selles osas, mida teha, nii et äh, Euroopa solidaarsus ei oleks lihtsalt pelgas äh, sõnakõlks, mida kasutada iga äh, katastroofi puhul, mis toimub Vahemerel, vaid peab, me peame pigem väljendama oma väärtusi. ülemkogu ajal on ka leinaseisuk aga sellele peavad ka järgneva konkreetsed sõnad ja konkreetsed vastused, lahendused. me peame ulatama käe nendele õnnetutele, kes lahkuvad oma kodumaalt, kes on surmasuus, kes tahavad rahvusvahelist kaitset, mille jaoks neil on olemas täielik õigus tegemist on äh, inimväärikuse austuse küsimusega. me peame samuti väga konkreetselt välja näitama oma solidaarsust liikmesriikide osas, kes on ees silmitsi väga suure sisserändesurvega. Kreeka ja Itaalia on nendeks äh, riikideks, täna-homme võivad äh, olla teised riigid samasuguse probleemi ees kõik solidaarsusmehhanismi instrumendid ja vahendid on vajalikud. just praegu me peame neid rakendama hakkama, me peame tegutsema üheskoos, me ei tohiks võidelda üksteise vastu. just praegu, mitte aga täna, surevad inimesed Vahemerel, just praegu, olgem selged me ei räägi siin kvootidest, kui me räägime inim, inimestest, isikutest, see on vääriti mõistmine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 hakata mingit kvooti peale panema eh, asiili, asüüli eh, küsimisele, taotlusele. me oleme kõik eh, kohustatud olema solidaarsed. nii et Juncker tuleb välja komisjoni nimel ettepanekutega selleks, et tul-, et jõuda konkreetsete tulemusteni, selleks, et meil oleks hea tasakaal vastutuse ja solidaarsuse vahel. ükski liikmesriik ei ole meile paremaid lahendusi välja pakkunud. me oleme väga mitu korda öelnud, me ei taha seda, aga keegi ei ole öelnud, milline see alternatiiv võiks olla. ja ma käin peale, käin peale, rõhutan, et liikmesriikide vahel sisserändajate ümberjaotamine eh, peab toimuma tõhusatel alustel, sest eh, kogemused on meile näidanud, et eh, kui see on vabatahtlik, siis see ei toimi seega on vaja, et me saaksime kokkuleppele juulikuu sees, millised on praktilised moodused, kuidas võrdselt jagada sisserändajaid liikmesriikide vahel ja need meetmed peavad väga kiiresti rakenduma. ning see olukord on raske nii sisserändajatele kui ka Euroopa Liidule ja me peame jagama omavahel vastutust. see, mis praegu toimub, ei ole solidaarne kui me praegu midagi ei tee, siis äh, me eitaksime oma väärtusi, neid väärtusi, mis on meile nii südamelähedased. me teame kõik väga hästi, et on selliseid liikmesriike, kes äh, tahavad opt-in'i, teised opt-out'i, aga Euroopa Liit on äh, usaldusväärne ainult siis, kui meil on kokkulepped ja need kokkulepped aitavad neid omad ja kui me teeme seda kõik solidaarselt ning ma tahaksin rahulolu välja näidata, et Šveits, Liechtenstein, Norra eh, ja Rootsi on tahtnud osaleda eh, selle ümberjaotamise süsteemi eh, sees. ja me tahaksime, et ka teised liikmesriigid võtaksid neilt eeskuju. aga me peame aitama neid, kes tahavad äh, rahvusvahelist kaitset, me peame seda tegema, aga samas me peame olema väga kindlamoelsed nende osas, kellel ei ole mingit põhjust Euroopa Liitu jääda ega kes ei, ei tohi saada ka rahvusvahelist äh, kaitset, seetõttu peame me ka tagasisaatmise, tagasipöördumise äh, reeglid panema rangemalt paika, me peame tagama seda, et kodanike kaitse oleks tagatud, et inimesed ei hakkaks kuritarvitama asüülitaotlust ka siin on meil vaja need kahte poolt väga konkreetselt käsitleda. meil on vaja kriisisümptomitega tegeleda, aga samas peame ka oma koostööd päritolu- ja transiidiriikidega tugevdama selleks, et ka käsitleda neid probleeme, mis seda kriisi on tekitanud. põhjused on selged, vaesus, sõda, konfliktid Liibüas, Iraagis ja Aafrikas üldisemalt. ka siinkohal on vaja sildasid ehitada, ehitada üles suure suuremat vastutust ja teha koostööd ka oma Aafrika partneritega. me peame tagama seda, et liikmesriigid oma arenguabi suurendaksid, see on ainumõeldav. meil on vaja null koma seitse protsenti just täna, mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid praegu. kaitseküsimused Ukraina ja Süüria, eh, Põhja-Aafrika meie naabruspiirkond äh, on muutumas aina ebastabiilsemaks ja haavatavamaks. me oleksime naiivsed, kui me mõtleksime, et Euroopa saab kasutada ainult pehmet jõudu meil on vaja jätkusuutlikku pehmet äh, jõudu, aga seda ei saa ilma äh, tugeva jõuta. tegemist on ka usaldusväärsuse küsimusega. tegemist ei ole sellega, et me hakkame nüüd äh, kohe homme looma Euroopa armeed, see on juba üks vana Euroopa projekt, selline pikaajaline projekt. samuti ei ole vaja siin hakata Euroopa Liidu pool looma NATO-le mingit vastukaalu, meil on vaja minna minna järgnevasse faasi meil on vaja teha seda kaitseküsimustes, siin on vaja tõhustatud koostööd vastavalt Lissaboni lepingule. me peame koostööd tegema selleks, et meie, meie äh, kõik oleks jagatud paremini ka liikmesriikide vahel kaheksakümmend protsenti äh, kaitsekulutustest äh, tehakse praegu riik, liikmesriikide tasandil ning eelarve põhjused on need, mille puhul tuleb ka eelar-, tuleb e-, esitada üles sildasid, me peame innovatsiooni ja teadusarengutesse investeerima selleks, et meie vajadused äh, ja, ja vastaksid nendele väljakutsetele, meie võimalused ja lahendused aitaksid selle kaasa, meil on vaja tulevikku üles ehitada, majandus- ja rahandusliit, aga samas peame säilitama ühtse turu põhimõtted, kriis on meile näidanud, et euro on meid kaitsnud, pidanud, meil on olnud äh, finantsstabiilsus, äh, euroala äh, on täitnud ka praegu rahvusliku egoismi tunnet aga ega heaolu ei äh, saja meile taevast alla. meie peame võtma endale kohustuse selleks, et meie poliitikad oleksid stabiilsed, et meil oleks tasakaalustatud majanduskasv, et meie turud oleksid konkurentsivõimelised, et oleks palju töökohti, et meil oleks ka sotsiaalne progress, progress ning et meie kodanike äh, vajadused oleksid kaetud. ja mul kõneleja ütleb, et ilmselt inglisekeelne tõlge toimib väga hästi. viis presidenti on tulnud välja konkreetsete ettepanekutega, härra Juncker eh, on saanud ka Schulzilt toetuse raporti koostamisel, see paneb paika teekaardi Majandus- ja, ja Rahandusliidu loomiseks, mis on väga ambitsioonikad, mõned ettepanekud, mis on paika pandud, peaksid olema rakendatud kohe. kõigepealt me peaksime juba esimesest juulist kaks tuhat viisteist institutsioonide poolt äh, rakendust leidma, et mõnede teiste menetlustega on natuke rohkem aega, aga me peame vaatama seda, et meie kodanikud ja äh, ettevõtjad usaldaksid äh, seda, mis Euroopa Liidus toimub me peame kohe hakkama töötama selleks, et tulemused oleksid ka juba käegakatsutavad kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. meil on vaja stiimuleid selleks, et lähenemist selleks, et konkurentsivõimet parandada, selleks, et meie siseturg oleks tugevam ja selleks, et meil oleks demokraatlik legitiimsus ka Majandus- ja Rahandusliidul. ning teine faas majandus- ja rahandusliidul võimaldab meil suuremaid tegevusi ette võtta, selleks et meil oleksid piiravad lähenemistingimused ja selleks, et euroala oleks tugevam kaks tuhat, kahe tuhande viieteistkümnes aasta annab meile väga hea raamistiku, annab kõikidele liikmesriikidele, kes on võtnud vastu euro, kes on seda kasutama hakanud ja see peaks olema eeskujuks ka teistele eh, liikmesriikidele. me peame kõike üles ehitama, meil peab olema finantsliit, eh, eelarveliit, poliitiline liit, see ei ole eesmärk omaette, vaid see on moodus, kuidas vastata kodanike ootustele ja kuidas Euroopa Liitu tulevastele üleilmsetele väljakutsetele ette valmistada. sellepärast, et me oleme enamad kui Majandus- ja Rahandusliit, me oleme väga ambitsioonikas projekt kõikidele li-, kodanikele, aga mitte ainult meie kodanikele. Moedertaal vandaag. ma tahaksin oma emakeeles nüüd lõpetada, lugupeetud president. täna Eh, Hollandis eh, suri eh, üks väga teada-tuntud laulja Theo ja oma kõne lõpetuseks tahaksin ma tsiteerida midagi, mida tema on öelnud. see on tõenäoliselt tema kõige tuntum lause ja see sobib ka Euroopa Ülemkogu konteksti väga hästi. ja see kõnetab kindlasti ka Ülemkogu kõik kuuluvad maailma ja maailm kuulub kõigile, aitäh! rahvapartei nimel on sõna härra Weberil, palun. president. Äh, austatud president, austatud asepresident, austatud äh, nõukogu esindaja, kallid kolleegid, täna tahaksin ma rääkida vaid kahest teemast, mis ülemkogul kindlasti arutelule tulevad ja need on väga äh, laialt juba arutatud, kõigepealt Eurotsoon ja meie ühine valuuta ja teiseks Kreeka. Euroopa Rahvapartei tahab, et Kreeka jääks Eurotsooni liikmeks me leiame, et praegusel hetkel on olukord väga keeruline, tuleb langetada raskeid otsuseid ja Jean-Claude Juncker ähm, ähm, naudib meie fraktsiooni äh, täielikku toetust läbirääkimistel ja viis aastat tagasi oli meil äh, majandus- ja rahanduskriis ja Kreeka on viis aastat juba selle äh, all kannatanud. Äh, meil on olnud neli programmiriiki, kes on mm, programmist juba välja tulnud ja on nüüd ise oma teele asunud ja nüüd tuleb Kreeka küsimus ka sel nädalal lahendada. tahaksin väljendada ka frustratsiooni selles osas, et aega on raisatud, me oleme kui kuid juba tehnilisel tasandil arutelusid pidanud ja pidevalt on räägitud, aga põhimõtteliselt on aega raisatud kogu aeg, ähm, sest Kreeka ja Uus-Kreeka valitsus ei olnud valmis konkreetsete ettepanekutega välja tulema ja nüüd esmaspäeval vähemalt äh, saime me mingisugusegi teksti lõpuks ja mina mõtlen äh, küll, et äh, Eh, nüüd eh, tuleb eh, vaadata seda, mida need uued poliitikud on nüüd saavutanud, mida nad on käima lükanud, nad on võtnud üle katkise riigi ja nad on tahtnud seda üles ehitada ja mina olen nüüd vaadanud, mis on toimunud, jaanuaris oli olukord selline, et Kreeka eelarve oli veidi ülejäägis, kuid nüüd on see ülejääk kokku sulanud ja jällegi on eelarve puudujääk neil seal ja pensionid ei ole võimalik järgnevatel kuudel välja maksta, ja alguses oli väike majanduskasv seal Äh, jaanuaris siis äh, pärast äh, pikki kriisiaastaid me nägime majanduskasvu, aga nüüd on taas majanduslanguses see riik, mitte keegi ei investeeri enam sinna. olid pangad, kes veel toimisid, aga täna seisavad pangad silmitsi suure raha väljavooluga pankadest, inimesed võtavad raha välja ja kõige suurem lubadus, et lõpuks hakkavad rikkad Kreekas maksma, ma usun, et kui me Äh, nüüd küsime äh, viis kuud pärast seda, kas tõesti rikkad peavad hakkama maksma, siis äh, ei, seda ei ole juhtunud ja seda tuleb ka öelda kallid kolleegid, see on see asjade seis, millega me peame silmitsi seisma, see on siis mm, see, mis on toimunud viie kuu jooksul, kui Tsüpras on olnud äh, Äh, võimul ja äh, Rahvapartei jaoks on äh, tingimuslikkus väga oluline, mm, Kreekal on vaja plaani, kuidas sellest allakäiguspiraalist välja tulla, mis praegu riigis valitseb, ja seetõttu nõuame meie programmi, ähm, mille osas võlausaldajad koos Kreekaga kokku lepivad ja mis pakuks Kreekale ka mõistlikku perspektiivi ja ma lisan äh, äh, siinkohal ka, et praegu on pall Ateena mängu poolel, meil on vaja konkreetseid ettepanekuid nende poolt, kuidas neid probleeme, mis praegu on, lahendada ja parlamendi äh, äh Äh, häälte enamust on vaja, sest et Varoufakis ja Tsüprose allkirjast ainult ei piisa. ja see on see olukord, kus me praegu oleme ja kõigele vaatamata ähm, on meil fraktsioonis väga paljud inimesed frustreeritud Kreeka partneri käitumisest, aga kõigele sellele vaatamata äh, toetame meie kõiki püüdlusi äh, selleks, et Kreeka jääks Eurotsooni liikmeks ähm, me võrdleme selle mitte valitsusele seal riigis, vaid äh, Kreeka kodanikele. Äh, Kreeka kodanikud tulid äh, tuhandete kaupa Ateenasse tänavatele selleks, et Euroopa neid aitaks ja meie Rahvapartei fraktsioonina oleme nende inimeste poolt. kallid kolleegid, tahaksin välja tuua veel ühe punkti, mis on seotud ka selle rändepoliitikaga mida siin ka juba mainiti, meil on vaja legaalseid teid inimestele tulemaks siia, ma räägin nendest inimestest, kes äh, on õigustatud meie abi saama, komisjoni ettepanek on tegelikult hea ettepanek ja äh, tegelikult ei tohiks seda keegi äh, tagasi lükata ja seetõttu me toetame komisjoni, nad peaksid jääma kangekaelaks, kangekaelseks ja äh, Süüria pagulastele tuleks anda abi, ÜRO on nad pagulasteks ju äh, klassifitseerinud äh,, ja meie fraktsioon leiab ka, et kui me vaatame arve ja vaatame väärkasutusi, siis äh, eelmisel aastal äh, Euroopa Liidus kaks kolmandikku äh, taotlejatest lükati tagasi ja me peame samas välja ütlema ka selle, et Euroopa peab tegema tööd selle nimel, et välispiire paremini turvata. Ähm, ka mandri välispiiril peab olema õigus öelda, et jah, teie võite tulla, aga ähm, teie ei saa seaduslikel põhjustel tulla ja võtame näiteks äh, kandidaatriigid nagu näiteks Serbia. Äh, Serbiast me saame pagulasi, äh, me räägime kandidaatriikidest, kellega me läbirääkimisi peame. me peame tagama selle, et me peame läbirääkimisi turvaliste kolmandate riikidega. ja ma usun ka, et kui me räägime tagasisaatmispoliitikast, lugupeetud asepresident, siis komisjon äh, peab Aasia ja Aafrika päritoluriikidega intensiivsemaid läbirääkimisi pidama selleks, et need tagasisaatmislepingud lõpuks ka sõlmitaks. meil on vaja tasakaalustatud ettepanekut, ühest poolt panda abi, teisest küljest ähm, äh, tuleb äh, tagada korralik piirikaitse selleks, et äh, kuritarvituste vastu oleks võimalik ka võidelda, aitäh! per il gruppo dell'alleanza sotsialistide ja demokraatide nimel härra Pitella, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. ma tahaksin tänada Läti eesistujat tehtud töö eest täna ausalt öeldes oleksin ma tahtnud kommenteerida, kommenteerida siis Kreeka läbirääkimiste lõpptulemust, aga paraku arutame veel tingimuslikus kõneviisis kõike. veebruaris öeldi, et jõuti kokkuleppele, ma mäletan, aprillis öeldi täpselt sedasama ja eelmisel esmaspäeval tundus, et me oleme jõudnud mingisugusele kokkuleppele või üksmeeleni. ma leian, et see kõik on väga hea, aga ma näen siin või kuulen kriitilisi toone erinevad äh, IMF-i esindajad on negatiivsed või siis ka mõned parempoolsed esindajad siin Euroopas. ja mul on väga kahju, et see isik, keda ma hindan väga suuresti, et äh, Weber täna äh, kell kolm ütleb, et Kreeka valitsus peab välja tulema uute ettepanekutega. kokkulepe on olemas meie ees laua peal, selleni on jõudnud tänu Junckeri jõupingutustele ja tänu Euroopa Komisjoni jõupingutustele. me peame teadlikud olema, et nad on käitunud väga tas-, tasakaalukalt ja vastutustundlikult, aga kui kokkulepe on olemas, miks siis veel oodata, mida me peame ootama? ma isegi ei suuda seda ette kujutada, see on naeruväärne, et, et mõne tee, käibemaksupunkti pärast seada euroala tulevik ja kogu Euroopa tulevik. mis mängu me siin mängime? keegi tahab viivitada äh, siis meie ütleme, et see on ekslik. valitsused ja me ei räägi siin praegu Tsiprase valitsusest, valitsused muutuvad kodanike hääletamisega, tegemist ei ole praegu Tsiprase valitsuse küsimusega ega ka meie arvamusega Tsiprase valitsuse kohta. Kreeka rahva heaolu ja päästmine ja euroala ühtsus on praegu küsimärgu all. kui me praegu tehnilistes küsimustes kõike läbirääkimise edasi lükkame, siis oleme väga suures ohus, et meil on Euroopa bürokraatlik äh, nägemus ilma selliste ühiste väärtusteta. ma tahaksin tänada härra Timmermansi, teil oli väga jõuline, tugev ettekanne, kindlameelne. aga paraku nõukogus ei ole seesama asi niimoodi ja tahan seda kohe ausalt välja ütelda, ütlen seda väga kurvalt ühelt poolt on sellised riigid nagu Itaalia, kes äh, üritavad kõike teha selleks, et Vahemerel inimelusid päästa ja teiselt poolt on valitsused nagu näiteks Ungari oma, kes ühepoolselt hakkavad sisserändajate jaoks mingeid müüre ehitama ja väga suure kurbusega pean ma tõdema, et selline riik nagu Ungari, kes oma näol tundis või oma nahal tundis seda Berliini müüri olemasolu, ehitab nüüd uusi müüre. Euroopa Komisjoni strateegia on olnud väga õige ja osaliselt tundub, et liikmesriigid seda ka aktsepteerivad, aga ainult osaliselt. nelikümmend tuhat äh, sisserändajat, kes tulevad, äh, hotspot äh, küsimused, aga sellest kõigest ei piisa. ma saan aru, mis on diplomaatia, aga me ei saa kõike muuta selliseks leksiliseks või leksikaalseks vaidluseks. osad tahavad, liikmesriigid on solidaarsuse poolt, aga on kohustuslike mehhanismide vastu. mis see tähendab? selgitage mulle, mis see tähendab? et kohustuslikke mehhanisme ei tohi olla? selgitage mulle see konkreetselt ära, mida te sellega mõtlete meil on nii suur probleem, kas me tõesti hakkame siin rääkima mingitest sõnadest või, või sõnadevahelisest vahest. me peame minema asja südamikku ja näitama seda, et me pea oleme öö, oma ülesande kõrgusel, me oleme Euroopa liidrid ja me peame seda olema. ma räägin seda kõikidele valitsustele, miks me muudkui kurdame ja öö, läheme sellisele populistlikule liinile Äh, Euroopa vastased äh, väljendused ja populism on meie tegevusetuse tegemata jätmise vili. meil ei ole euroopalast otsust, kui see oleks olemas ja see tuleb, kui on selline Euroopa-ülene otsus, siis kõik äh, selline asi lõpeb nii et Euroopa Parlament peab oma hääle kuuldavale tooma siin saalis äh, välja jättes mõningad vähemused, kellest ma pean küll lugu, aga kelle arvamustega ma ei ole alati nõus, meie oleme siin Euroopa Parlamendis väga jõuliste sõnavõttudega välja tulnud ja ma tahan seda kinnitada ka oma kõne kaudu, aitäh. ECR-i e nimel härra Kamal, palun. suur tänu ja ma tahaksin tänada ka Lätit äh, eesistujana kogu teie eesistumise eest, ma tean, et see on teie viimane täiskogu istung. üks asi, mis Euroopa Liidus konkurentsivõimet taka-, takistab, on see, et iga probleemi puhul öeldakse, et rohkem Euroopat, rohkem reglementeeritust. ECR aga võitleb halduskoormusega, sest see takistab töökohtade loomist. kui me vaatame, mida Euroopa Ülemkogul arutatakse Kreeka ja Vahemere kriisi, Äh, küsimust, siis äh, äh, raviks on antud juhul plaaster. mõelge nüüd Kreeka majandusele, mis on patsient. iga kord, kui Kreekas puhkeb uus kriis, ütleme me, et kleebime uue plaastri, selle asemel, et anda toimivat rohtu kuid tegelikult äh, ei ole plaastril, äh, mis seisneb lõputute laenude andmises, mitte mingisugust mõtet, sellepärast et äh, kokkuvõttes tuleb ju ikka valida, kas plaaster või restruktureerimine, järgmise kriisi ajal pakume meie jälle plaastrit. millal me ometi jõuame mingile kokkuleppele, nii et me ei peaks jälle siia tulema ja sedasama juttu rääkima? kui kaua läheb, äh, enne kui Eurotsoonil plaastrid lõpevad ja liikmesriigid lõpetavad omavahel vaidlemise? kas me saame endale lubada, et Kreeka on Eurotsoonis, aga samal ajal ei saa endale lubada ausust valijate vastu? siis õiglane, et lakkamatult kantakse raha rikkamatest riikidest vaesematesse ja see jätkub tõenäoliselt lõputult. ka Kreeka valitsus peab oma rolli äh, austama ja käituma vastutustundlikult on aeg lõpetada plaastrite kleepimine ja hakata reeglitest kinni pidama. kui me nüüd vaatame Vahemere kriisi, siis ka seal ei ole mingit lihtsat lahendust, kuigi osad inimesed arvavad, et on. me ei saa teha nii, et keegi sisse ei pääse, aga kõiki ka sisse lubada ei saa. niikaua, kuni meil lahendust ei ole, senikaua me õngitseme lihtsalt merest surevaid õnnetuid inimesi Euroopa Ülemkogu peab aga mõtlema ka sellele, kuidas võidelda inimkaubandusega, kuidas eh, rahuldada taotlusi, kuidas saata inimesi tagasi, kas üldse saab kedagi tagasi saata läbikukkunud riiki mismoodi me saame seda tööd eh, teha? kvootide süsteemi pakkumine oli viga. komisjon valis koostöö asemel sunnimeetmed ning solidaarsuse asemel on meil nüüd polaarsus ja koostöö asemel omavahelised tülid pigem äh, tuleme ikkagi kokku ja arutame neid asju mõistlikult, et tõesti leevendada nende isikute kannatusi, kes äh, sealt riikidest meile tulevad. ja seda tuleks äh, teha nii, et isikud esitavad taotluse enne, kui nad võtavad ette kohutava reisi üle Vahemere, sest muidu on meil ikkagi pakkuda ainult plaastrit me peame mõtlema ka julgeolekule ja kaitsele ja koostööle, aga mitte sunnimeetmetele, sunnimeetmed meile ei sobi. riik, riigi järel valimised valimise järel, ütlevad valijad kõikjal seda, mida ütleb ka ECR. Euroopa ei saa samamoodi jätkata, Euroopa peab öö, äh, muutuma. Ühendkuningriigi peaminister esitab öö, äh, oma reformiideed ja need ei ole tegelikult mõeldud ainult Suurbritannia jaoks, need on tegelikult reformikavad, mida võiks äh, järgida kogu Euroopa Liit. sellisel juhul oleks kõigil Euroopa Liidu kodanikel parem võimalus toime tulla väljakutsetega meie piiride ääres, meie piiride taga ja piiridest palju kaugemal, aitäh! aitäh, ALDE nimel saab sõna härra Verhofstadt, palun. aitäh, lugupeetud härra esimees, kõigepealt tahaksin härra Timmermansile öelda seda, et mulle tundus, et te hakkate lõpus laulma, aga te siiski laulma ei hakanud ma olen äh, siiski täiesti nõus sellega, mis te ütlesite rändepoliitika kohta ja olen nõus teie ettepanekutega, kuid siiski on äh, mul äh, ka üks tähelepanek. see, mis te ütlesite, on õige, aga see, mis Ungaris praegu toimub ja see, millest rääkis ka härra Pitella, on ju skandaalne. see on ju vastuolus sellega, mis te rääkisite, see on vastuolus Aki kommuniteeriga, see on vastuolus selle ühise lähenemisviisiga, mis meil on, see on vastuolus solidaarsusega mida te siin kojas kaitsesite. ma loodan, et teie teise sõnavõtu lõpus on komisjon jõudnud selgusele e, ja arusaamisele, et see, mida Ungari teeb, on vastuolus Euroopa Liidu reeglitega, et see ei ole õige. seda ütlen ma ja see puudutab nii selle müüri e, ehitamist e, kui ka seda ühepoolset otsust. teiseks tahaksin rääkida Kreekast. ma arvan, et me jõuame kokkuleppele, ega meil muud võimalust ei olegi. me peame mingi kokkuleppe saavutama sellepärast, et kui Kreeka Eurotsoonist välja läheb, siis on see kõige halvem asi kõigile. esiteks on see halb Kreeka rahvale, sest sellisel juhul devalveeritakse nende trahv ja ähm, nende ostujõud langeb kolmkümmend või nelikümmend protsenti. see on kahtlemata halb ka Eurotsoonile ja see on halb kogu Euroopale, sest äh, sellega näidatakse ju, et euro ei ole stabiilne valuuta. Te võite euroga ühineda, võite ka äh, ära minna kui äh, teil raha on, siis tulete ja kui raha otsa saab, siis lähete seetõttu arvan ma, et eks me jõuame mingi lahenduseni, aga kas see on jätkusuutlik, kas see on pikaajaline lahendus? me räägime siin seitsmest äh, miljardist, mis kuulub teisesse, teise paketti. me ei räägi ju Kreeka probleemi lahendamisest, me räägime sellest, kuidas me saaksime need viimased seitse miljardit äh, neile kätte anda kõik teavad nagunii, et me arutame ka kolmandat paketti, et tulevikus tuleb kolmas pakett ja et Kreekale tuleb leida mingisugune lahendus, millega tõesti lahendataks Kreeka probleem, sest praegu me seda ju ei lahenda. meil on vaja fundamentaalset lahendust ja sellel on kaks elementi. Nendest esimene on see, et Kreekas lõpetatakse korruptsioon, et seal kärbitakse avalikku sektorit, luuakse tõeline turumajandus, seda ei ole ju praegu praegu võetakse pensioneid natuke väiksemaks, kärbitakse natuke palku, aga sellest ei piisa, süsteemi tuleb muuta, see on sotsialistlik süsteem, seda tuleb muuta, seda ju ei juhtu. see, mida Kreeka praegu pakub, ei ole piisav ja teise, teine element on see, et meil on vaja struktuurset lahendust. mulle tundus, et nad oleksid võinud parlamenti kuulata, kolm aastat tagasi oleks tulnud fond juba luua Äh, nüüd siis on nii, et äh, Kreekal raha ei ole, äh, probleemid on suured ja kõik ütlevad, Kreekale raha juurde anda ka ei tohi. aga sellepärast, et kõik ütlevad, aga meie ju ei saanud seda abi, kui meil probleemid olid. kõik oleksid abi saanud ja saaksid veelgi, kui meil oleks nüüd olemas see fond, millest me alles nüüd räägime, mis oleks võinud olla ka kolm aastat tagasi. nüüd raporti juurde. raport, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu, härra Timmermans, ja mille on esitanud viis esimeest, sellega olen ma rahul aga samas ei ole see lõplik, seesama redemption fund, mis puudutab laenude tagastamist, see näiteks ei ole lõplikult selgeks räägitud, kuid meie Euroopa Parlamendis võime eh, seda raportit siiski toetada. ja härra Pitellale ütlesin seda otse ja ütlesin ka teistele eh, kolleegidele, me hääletame varsti, hääletame nelja või viie tunni pärast aga me ei saa isegi aru, millest me üldse räägime, me hääletame Peresi raportit aga selles on veelgi vähem ambitsiooni kui selles viie esimehe raportis. me hääletame sellist raportit. me oleme alati öelnud, et Euroopa Liit vajab majandushaldust, aga nüüd me hakkame hääletama sellist raportit, kus ei räägita asjast üldse. nii et härra Weber, härra Weber, ma tean, kuidas asjad käivad, et te leppisite koridoris midagi kokku, see on omaalgatuslik raport, aga mina ütlen teile, et Peres suudab ka parema raporti kirjutada. see ei ole kõige parem, mis tal välja tuleb. me küsime seega enne, kui hääletus algab, lugupeetud härra president, et see, äh, me taotleme, et see raport läheks tagasi komisjoni, sest see on häbiväärne, see on kasutu, on mõttetu. ütlen seda kõigile oma kolleegidele, eriti neile, kes on Rahvapartei fraktsioonist, et me ei saa hääletada raporti üle, mis on juba tegelikult mõttetuks muutunud, sest komisjon on esitanud parema ettepaneku, aitäh. kuue nimel saab sõna härra Papadimulis. suur tänu, härra president. esmaspäeval kuulsime me erinevaid teadaandeid mis kõlasid justkui mingisugune lahendus Kreeka probleemile eh, ning eh, neid avaldusi tuli eh, muuhulgas Eurogrupilt. tundus, et kõik läheb hästi, meile öeldi, et kokkulepe Kreekaga on sündimas, aga siis äkki hakati seda kokkulepet õõnestama. IMF e ja konservatiivsed valitsused ütlesid, et lepet ikka, ikkagi sündida ei saa sest neile tund-, meile tundub, et nemad ei tahtnud seda kokkulepet. kuigi kokkulepe on nii Kreeka kui Euroopa Liidu huvides. siiski leidus neid, kes tahtsid seda protsessi õõnestada. Neid, kes tahtsid Kreekat ja Kreeka rahvast alandada. Neid, kes tahavad küsimärgi alla seada selle, kas me peaksime üldse reegleid austama, kas me peaksime demokraatiat austama Kreeka valitsus koostöös Euroopa Komisjoni talitustega on esitanud omapoolse ettepaneku. sellega tagatakse avaliku sektori äh, finantside äh, probleemi lahendamine ja ka piisav rahastus, äh, tagatakse see, et võideldakse üleliigse halduskoormuse ja bürokraatiaga ja et lõpetataks see, et inimesed saavad pensionile minna mõnikord kolmekümne viie aastaselt. Need, kes jälgivad teie poliitikat, härra Weber, hääletasid selle poolt ja nii kümneid aastaid järjest. Äh, nii see Kreekas oli, kuid nüüd on ajad muutunud ja kõik peavad andma oma panuse sellesse, et sünniks ometi mingi lahendus. nii et sõna Brexit, millest viimasel ajal ähvardavalt räägitaks, kaoks Euroopa sõnavarast Kreeka rahvas ja Kreeka riik peavad saama uuesti jalule tõusta, Kreeka peab suutma saavutada majanduskasvu. konservatiivsetele liikmetele ütlen seda, et äh, Euroopa Liidu reeglid selgelt äh, paika pannud kui äh, palku tõesti kolmekümne protsendi võrra kärbitakse, siis kolmekordistub töötuse määr Te olete ju näinud, kuidas äh, SKT muutub saja kahekümne, isegi saja kaheksakümne protsendi võrra, kui dramaatiline see on Kreeka jaoks. me teame, et Kreeka peab asjad korda ajama, aga seda tuleb teha nii, et Kreeka jaoks oleks mingi jätkusuutlik tulevik ikkagi võimalik. ja selleks, et see oleks võimalik, oleme me vastutustundlikult esitanud äh, ettepaneku ja oleme öelnud äh, IMF-ile, et kordaja ettepanek meile ei meeldi, sellepärast et see mõjub äh, Äh, sissetulekutele halvavalt, see puudutab umbes viitekümmet tuhandet eurot äh, aastas ja seda ei saa lubada riigis, äh, kus on miljon töötut, kellest paljud ei saa ühtegi eurot mitte kuskilt see tähendab seda, et Kreeka probleem tuleb lahendada, see tuleb lahendada kiireloomuliselt, aga see lahendus on ju olemas. see lahendus oli juba sündimas esmaspäeval kokkulepe oli sündimas. härra Timmermans rääkis sellest, aga härra Timmermans teab ka IMF-i seisukohta, teab, et tegelikult ei pea Euroopa oma otsust äh, sellele rajama. Kreeka valitsus on ju koostöövalmis Kreeka rahvas ei saa lihtsalt kõigele alluda ja kannatada ülimat häbi, aitäh! roheliste nimel on sõna härra Lambertsil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 lugupeetud härra president, see, kuidas Kreeka kriisist võiks väljuda, on kõigile teada. kõigepealt on Kreekal vaja eh, struktuurseid reforme ja peale selle on eh, vaja ka selliseid fiskaalmeetmeid, mis oleksid sotsiaalselt õiglased, majanduslikult tõhusad ja kaitseksid ka keskkonda. see tähendab, et tuleb reformida pensionisüsteemi ja tuleb finantssüsteem muuta jätkusuutlikuks, kuid sealjuures austada neid, kes on kõige haavatavamad, neid kaitsta. Ehm, tuleb eh, tuleb ka vaadata üle kaitsekulutused, sest praegu on Kreeka NATO tšempion. peale selle tuleb äh, süsteem muuta tõhusamaks seeläbi, et võideldakse korruptsiooniga. korruptsioonivastane võitlus on üks tähtsamaid küsimusi. Kreekaga on äh, sellest äh, palju räägitud, näiteks jaanuaris ütles Kreeka, võttis Kreeka teatud kohustusi. teiseks, peale nende reformide on vaja ka investeeringuid sest Kreeka majandus vajab äh, hädasti investeeringuid ja ma tänan seetõttu härra Timmermansi, kes ütles meile, et Euroopa Komisjon on nõus omalt poolt äh, panustama, oma töö ära tegema. ma arvan, et me peame võtma eesmärgiks need, kes kõige rohkem investeeringuid äh, vajavad, neile peavad need investeeringud olema ka suunatud, aga kolmandaks tuleb muuta jätkusuutlikuks Kreeka võlakoormus, sest Kreeka äh, võlg oli jätkusuutmatu juba aastal kaks tuhat kümme ja siis, kui tuli esimene päästeplaan aastal kaks tuhat kaksteist, oli see võlakoormus endiselt jätkusuutmatu ja nüüd, äh, kus Kreekalt nõutakse struktuursete reforme ja nendega on ka alustatud, on see võlakoormus muutunud veelgi jätkusuutmatuks, seetõttu peame me mõtlema, kuidas see võlg siis ümber struktureerida sellele tuleb mõelda, sest äh, muidu kannatab äh, veelgi Kreeka majanduse konkurentsivõime. me ei saa lähtuda lihtsalt mingist ideolo-, ideoloogilisest äh, kinnismõttest ja nõudma, et vastutataks ilma, et kaitstaks nõrgemaid. ehk siis Kreeka suhtes tuleb astuda öö, otsustavaid samme meil tuleb teha ja uuesti teha ja äh, veel kord teha selleks, et äh, saavutada tulemusi. me peame äh, pingutama seni, kuni see tulemus tuleb, seda on öelnud ka nõukogu. ma tean, et on teatud valitsusi, kes on Kreekale, kes on Kreekale ähm, laenu andnud, et nad soovivadki, et Kreeka kaotaks, et Kreeka häviks, et Kreeka lahkuks Eurotsoonist. ja see ei ole midagi isiklikku, aga selline suhtumine on olemas ja ma leian, et see on täiesti vastutustundetu, sellepärast et selline poliitika on vale. see on ähvardav poliitika, mis ei aita mitte kedagi, see on vastutustundetu. ja seetõttu ma ei ole nõus äh, selle valikuga. sellepärast, et kui Kreeka eurotsoonist välja kukub, siis äh, on see kasulik ainult äh, neile, kes armastavad külmata, külvata hirmu ja häbi, aitäh. EFTD e nimel on sõna härra Nutalil. Um, lugupeetud president, jaa eelmise aasta valimistega seoses öeldi meile, et me oleme hullud, kui me räägime Euroopa sõjaväest, aga nüüd härra Timmermann just ütles ja ma tsiteerin, Euroopa sõjavägi on pikaajaline Euroopa eesmärk, niisiis suur aitäh, lugupeetud härra Timmermann, seda seisukohta selgitamast enne referendumit jaa, minu jaoks on selge see, et kolm kõige olulisemat teemat praegusel ülemkogul on see, et kuidas Euroopa Liit tegeleb äh, migratsiooniküsimusega, vastuoluline TTIP küsimus ja loomulikult Kreeka. kuid äh, kõigepealt äh, sisserände küsimus jõudis eile saadikutele kohale, sellepärast et paljud Briti esindajad ei suutnud siia tulla, nad ei saanud siia tulla, sellepärast et Calais valitses suur segadus Äh, äh, migrandid äh, jooksid ringi, püüdsid autode ja veoautode peale minna selleks, et Ühendkuningriiki jõuda ja selle tulemusena siis La Manche'i välja tunnel pandi kinni, aga see ei ole võrreldavgi sellega, mis meid veel tulevikus ootab. Vahemere piirkonnas on pool miljonit pagulast, kes tahavad siia tulla ja on veel pool miljonit, kes Lähis-Idast ja Aafrikast siiapoole liiguvad ja hullem on veel see, et me ei tea, kes need inimesed tegelikult on. meile öeldakse, et ISIS kasutab ära seda kaost selleks, et äh, importida oma äh, perversset ideoloogiat siia, mis äh, muudab järgmise terroristliku rünnaku vägagi tõenäoliseks, iseasi, millal see aset leiab nüüd härra Timmermans, mul on parem lahendus kui ühtne immigratsioonipoliitika. lahenduseks on Austraalia stiilis terasmüür, mis näitab, et Euroopa ei ole mingi pehmeke Äh, liigume nüüd edasi TTIP juures, me kõik äh, teame, milline on teie seisukoht sellega seoses Strasbourgis äh, sel kuul te ju näitasite seda, te tühistasite TTIP alase hääletamise, te vaigistasite seda arutelu, te olete vaigistanud miljoneid kodanikke Euroopas, kes tahavad eh, oma muret väljendada sellega seoses. TTIP on korporatiivne pettus, eh, mis toob kahju väikeettevõtetele, töötajatele, eh, talunikele ja nii edasi, see annab ebaõiglase eelise suurtele korpora-, sanktsioonidele, äh, see teenib lobistide huve. Brüsselis on kolmkümmend tuhat lobitegijat, äh, see on üle neljakümne ühe saadiku kohta Euroopa Parlamendis. siin on rohkem lobitegijaid kui Washington DC-s ja seetõttu ei ole üllatav minu jaoks see, et komisjon ja suured fraktsioonid siin parlamendis toetavad TTIP-d. inimestele valmistab muret äh, see, millised kahjulikke mõjusid toob TTIP endaga kaasa. me peame olema ühtsed võitlemaks selle vastu ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, minu kaastunne Kreeka inimestele Euroopa Liit äh, on nad väga hullu olukorda seadnud, vaadata seda, kuidas demokraatia häll ähm, äh, saab kannatada Brüsseli tegevuse tõttu, see on väga tülgastav, niisiis olgem ühisrindel ähm, TTIP vastu ja toetagem Kreeka kodanikke, aitäh! per correttezza di informazione. nüüd tahaksin nüüd korrigeerida ühe, ühte infot, härra Schulz otsustas saata edasi hääletamine ning täiskogu otsustas ise selle debati edasi lükata. see tähendab, et hääletamine ei tühistatud ega debatti ei tühistatud, saadeti lihtsalt, lükati edasi. nüüd aga ENF-i nimel Marine Le Pen, palun aitäh, härra juhataja, te otsustate, otsite mind siit esimesest reast, aga demokraatia ei liigu edasi siin parlamendis eriti, ma olen ikka siin taga veel. ning mul on veel viis astet astuda, aga mulle tundub, et parlament ei ole eriti demokraatiast lugupidav ja siin fraktsiooni esindaja ei saa öö, oma õiget kohta ja see on diskrimineerimine. läbirääkimised, mis praegu Euroopa Liidus toimuvad Kreeka teemadel, on väga öö, jõulised. Kreekale on peale surutud öö, suured kärped ja kokkuhoid ja käibemaksuga seotud küsimused on juba täiesti hävitanud Kreeka majanduse, aga samas Kreeka selle suu-, kohutava olukorra lõksus ning kaheksakümne protsendi ulatuses suudeta Kreekas võlga tagasi maksta, aga samas te esitate neile väga suuri nõudmisi, see on orjusesse saatmine, kogu seda kodu, kodanike hulka silmas pidades. ning tegemist on väga suure tagasiminekuga. kui me paneme peale sellised hirmsad tingimused Kreekale, siis ei ole võimalik neil mitte kusagile jõuda, nad lihtsalt lähevad pankrotti. ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võeti parlamendis vastu tekst ja seal me mainisime müüri, panime paika sel-, siis võtkem kasutusele siis selle müüri. kas te tahate ütelda, et see tekst äh, Ehm, ehm, puudutab eh, nüüd seda rekapitaliseerimist, kas te ütlesite, et eh, see kuues artikkel selles tekstis eh, aitab komisjonil seda ülemmäära alandada, kas see on kakskümmend miljonit, kahekümne, kakskümmend tuhat tuhat, äh, kümme tuhat, tuletan teile meelde seda artiklit number kuus, et te teaksite, millega on tegemist, tegemist on saja tuhandega, see on selline perioodiline äh, tagasimaks, aga kolmas juuli kaks tuhat kakskümmend on siis see ülevaatamine. juhul, välistatud siis juhul, kui mingeid ettenägematuid asjaolusid ette ei tule. tegemist on väga rumala valikuga, sellise türanliku lähenemisega ning sellega hävitatakse täielikult pangandussüsteem kogu Euroopa Liidus ja teil ei ole praegu valikut te konfiskeerite oma kodanike pangaarved ning eh, kui pangad läbi kukuvad, siis kodanikud ei aita ning eh, on aeg lõpetada see hullumeelsus ja jõuda lõpuks demokraatiani ja tuleb jõuda iga kodanikuni kõikides liikmesriikides. La parola all'onorevole Papadakis. härra Papadakis, palun fraktsioonilise kuuluvuste liikmete nimel. Micro, please.